alustame nimelise hääletusega, nii et palun istuge oma kohtadele. Äh, proua Frassoni. Äh, mul on lihtsalt üks väike märkus, äh, kuna kolleegid ei ole veel kohale istunud, siis ma tahaksin öelda seda, et me oleme muutnud reegleid, me kulutasime liiga palju aega mõttetutele aruteludele ja me otsustasime, et kui asi on Aukeni raportis, siis selles osas ei peaks toimuma arutelu ja me oleme, me raiskasime pool tundi teistele asjadele ja selle aega oleksime võinud kasutada palju paremini, kui me oleksime korraldanud arutelu Aukeni raporti üle, mille meie kodanikele väga oluline. edastame teie märkuse pädevatele instantsidele, kui kõik on oma kohal, siis lihtmenetlusega härra Leene raport Äh, konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamine, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on tõesti hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada kakskümmend kuus hääletanud, nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, üksteist vastu, vastu võetud, palju õnne härra Leenele! vastavalt päevakorrale härra Sikerski raporti hääletamine, toiduabi jaotamine enim puudust kannatavatele isikutele ja meie raportöör soovib äh, sõna võtta. Szanowni posłowie, przyjmując dzisiejszy raport dotyczący programu dystrybucji żywności wśród... Äh, kallid kolleegid, me võtame vastu tänase raporti. Äh, see raport puudutab toiduainete jagamist kõige rohkem puudust kannatavatele inimestele ühendusest ja selle raporti vastuvõtmisega saadame kodanikele õige signaali, nimelt seda, et Euroopa Liit toetab neid, kes on vaesed ja viletsuses, tahab neid toetada ja jagab neile tasuta toiduaineid. see programm koos teiste sarnaste programmidega nagu koolipuuvilja jagamine tõenäoliselt muudab inimeste ettekujutust Euroopa Liidust Euroopa Liit muutub nende jaoks sõbralikumaks, muutub sõbralikumaks puudust kannatavate ja noorte inimeste jaoks. niisiis, seda raportit vastu võttes näitame me inimestele, et Euroopa Parlament on kodanikele lähedal. suur tänu, määruse ettepanek, kolmteist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, esimene plokk artikkel kakskümmend seitse, lõige kuus ja kakskümmend üks, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma eelistaksin kontrollida elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada kaheksa häält vastu ja kakssada kakskümmend üheksa poolt. Läheme neljateistkümne juurde, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kakskümmend seitse, lõige seitse, viis muudatusettepanekut, panen hääletusele, koos hääletusele kuusteist kuni üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, mõningad kolleegid ei liigutanud üldse kätt, hääletus on alu, äh, alanud kuusteist kuni üheksateist. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud täiesti selge enamusega vastu võetud, kolmsada kuuskümmend üks poolt ja sada seitsekümmend seitse vastu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb ära, äh, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on vastu võetud, aga ma eelistan kontrollida. kontrollime muudatusettepanek viis. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kolmsada seitsekümmend üheksa poolt ja sada seitsekümmend üks vastu, kakskümmend seitse langeb ära. komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, palju õnne, härra Sikerski! vabandust, e, resi-, e, resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud suure enamusega vastu võetud, nelisada kakskümmend viis poolt, seitsekümmend üks äh, vastu, taas kord palju õnne raportöörile. vastavalt päevakorrale hääletame ära ka Rimmi raportid, Euroopa Liidu ja India vabakaubanduslepingud, resolutsiooni ettepanek, äh, kolm muudatusettepanekut, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmsada kakskümmend kuus pool ja sada vastupidisel arvamusel, kakssada kakskümmend kuus vastu, järelikult vastu võetud. kõik ülejäänu langeb ära. Eh, muudatusettepanek üks, vabandust, see langeb, kõik see langeb ära. järgmine punkt, sellepärast et kõik ülejäänu asendab see, mis me just vastu võtsime. Eh, härra Lehtineni raport eh, alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas, resolutsiooni ettepanek kaks muudatusettepanekut, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. oli tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks poolt, kolmsada kolm vastu. E, kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmsada kakskümmend üks poolt, kakssada kolmkümmend viis vastu, üksteist erapooletut, seega vastu võetud ja ülejäänu kõik langeb ära. palju õnne raportöörile! vastavalt päevakorrale proua Patseli raport toiduainete hinnad Euroopas. ennem kui me asume hääletama, kuulame ära meie raportööri proua Patseli, kellel on lühike avaldus teha. suur aitäh! ma arvan, et äh, oleks huvitav, kui me saaksime võidelda, võrrelda agrikomisjoni resolutsiooni alternatiivse resolutsiooniga, mille on esitanud ALDE ja nelikümmend saadikut. kui te võrdleksite neid resolutsioone, siis te näete, et viisteist ettepanekut on muudetud ilma ühegi kõikehõlmava sõnumita. samuti on tegemist poliitilise asjaga, alternatiivne resolutsiooni ettepanek ei viita Äh, suurte jae- ja hulgimüügikettide vastutusele. samuti on välja jäetud Euroopa Parlamendi kirjalik deklaratsioon, kuhu kirjutasid alla üle neljasaja kolleegi, kes pooldasid seda, et tuleks jälgida supermarketite toimimist. samuti ei viidata seal ebaausale konkurentsile, ma isegi ütleksin, et see on vastu Euroopa andmebaasi loomiseks, mis puudutab tarbija ja tootja hindu eh, ja see oleks kättesaadav kõigile kodanikele. agrikomisjoni eesmärk ning kõrgetasemelise töörühma eesmärk on uurida konkurentsitavasid, läbipaistvust siseturul, selles osas, mis puudutab toiduainetega kauplemist, meie kõigi üle mõistetakse täna kohut, daamid ja härrad. paneme hääletusele, kaks sarnast muudatusettepanekut on siin proua Lulling, kodukorra puudutav küsimus. härra president, see on täiesti ennekummutuse avaldus, ma tahaksin lihtsalt kolleegidele öelda, et mina olen üks alternatiivse resolutsiooni autoriks. me oleme, e-, elame Euroopa Liidus, mitte Nõukogude Liidus proua Lulling, ma olen äh, täiesti kindel, et mitte kellelgi ei jäänud see äh, kahe silma vahele, see detail. aga mis, mispärast ma andsin äh, proua raportöörile sõna, selle, sellepärast et ta ei saanud arutelu käigus sõna võtta ja tal on õigus kahele minutile. kaks sarnast muudatusettepanekut, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Tout le monde a voté kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? sada kolmkümmend üks poolt, kolmsada üheksakümmend üheksa vastu, kolmkümmend üheksa erapooletut, seega tagasi lükatud. panen hääletusele nüüd pädeva komisjoni resolutsiooni ettepaneku, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud viissada seitsekümmend kolm hääletanud, kolmsada üheksakümmend poolt, sada kaksteist vastu, seitsekümmend üks erapooletut, seega vastu võetud. palju õnne, proua Patseli! vastavalt päevakorrale proua Aukeni raporti hääletus Hispaania ulatusliku linnaehituse mõju annan sõna härra Kašmanile, kes soovib esineda äh, avaldusega. kõigepealt härra Kašman oodake palun hetkeks, proua Auken, äh, härra Cashman. suur tänu, härra president ma tahaksin äh, koja tea-, koda teavitada sellest, et põhimõtte tõttu tahaksin ma võtta tagasi oma nime sotsiaaldemokraatide alternatiivresolutsiooni äh, Äh, alt. Ähm, pärast äh, viite aastat selle asjaga tegelemist tahan äh, saadikutele öelda, et ma olen mõlema alternatiiv, alternatiivse resolutsiooni eelnõu vastu ja hääletan Aukeni raporti poolt, aitäh, härra president! tänan selle täpsustuse eest sõna on raportööril. E jah, kallid kolleegid, kallid Euroopa Liidu kodanikud, see raport on äh, petitsioonide komisjonis tehtava töö tulemus. Äh, selles töös osalesid kõikide fraktsioonide liikmed ja ma tahaksin tänada esimeest ja variraportööre tehtud töö eest. raportöörina olen ma kogu südames tegelenud selle küsimusega. see küsimus on mõjutanud väga äh, suuresti kümnete tuhandete inimeste elusid, kes elavad Hispaanias, samuti avaldab see mõju Hispaania keskkonnale ja majandusele see raport võeti vastu komisjonis kahe kolmandiku häälte enamusega ja siin juhitatakse tähelepanu Hispaania linnastumise mitmetele erinevatele aspektidele. küsimus on Euroopa Liidu kodanike põhiõigustes, õiguses osta seaduslikult vara ja see on õigus, mida Euroopa Parlament ja kõik liikmesriigid kaitsevad. probleemiks mis äh, linnastumine ja arendustegevus on põhjustanud Hispaania keskkonnale, eriti rannikualadel ja saartel, aga ka mujal, näiteks Madridis on tõsine probleem on ka selles, et tahetakse uuesti kasutusele võtta Hispaania rannikuseadust aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa ja see jätab paljud inimesed äkitselt õigusest ilma oma majas elada ja paljudel juhtudel tähendab see seda, et majad tuleb maha lammutada. veel üheks küsim-, probleemiks on nõndanimetatud ebaseaduslikult ehitatud majad, millele kohalikud oma, omavalitsused on andnud oma õnnistuse, aga nüüd on need kuulutatud ebaseaduslikud ja süütud ostjad on nüüd sellise korruptsiooni ohvriks veel äh, on probleeme õiguskindluse puudumisega selles osas, kuidas äh, kannatanud äh, hüvitada. ma tean, kes vastutab nende eest ja ma olen tõesti kahjulik, et mul on tõesti kahju, et sellised õigusrikkumised, mis on toime pandud kohalike omavalitsuste poolt on kaasa toonud keskkonnakahju ning on ohustanud keskkonna ja kultuuripärandit see raport vääriks täie, täiemääralist arutelu ja on tõesti lubamatu, et uued kodukorra reeglid ei luba seda. Neid reegleid tuleb muuta nii kiiresti kui võimalik, eriti kui tegeldakse selliste oluliste asjadega, mis puudutavad Euroopa kodanikke. ma kutsuksin teid üles tagasi lükkama kahte alternatiivresolutsiooni, aga äh, need, need raportid on erapoolikud, nad ei põhi, põhine faktidel, aitäh. sur l'ensemble de texte kogu teksti kohta on kaks muudatusettepanekut ja äh, Roheliste palve nimeseadus võeti tagasi, esimene, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida? suurima hea meelega kontrollime, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek üks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud väga selgelt tagasi lükatud ja nii nagu ma ütlesin, sada kakskümmend kuus poolt, kolmsada üheksakümmend kolm vastu. kaks, kes on poolt? ei. nimelise hääletuse taotlus võeti tagasi eile õhtul vastavalt kodukorra reeglitele. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te tõesti soovite kontrollimist? Vous voulez vérifier? Très bien soovite kontrollida, väga kena, kontrollime ja ma ei sooviks, et seoses selle raportiga se-, eh, seonduksid mingisugused kahtlused, muudatusettepanek kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ma arvan, et ma nägin päris õigesti. seitsekümmend kaks poolt ja nelisada kolmkümmend kuus vastu ja nelikümmend neli erapooletut, nii et tõesti tagasi lükatud. panen hääletusele pädeva komisjoni resolutsiooni nimelisel hääletusel, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada seitsekümmend kolm hääletanud, kolmsada nelikümmend üheksa poolt ja sada kümme vastu, sada neliteist erapooletut, seega on vastu võetud. palju õnne proua Aukenile! vastavalt päevakorrale härra Milan Mooni raporti hääletus Atlandi üleste suhete olukord pärast valimisi Ameerika Ühendriikides resolutsiooni ettepanek, äh, lõige kolm, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige üheksateist, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakssada nelikümmend poolt, kolmsada seitse vastu, neliteist erapooletut, seega tagasi lükatud. Äh, ühe, lõige üheksateist, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend üheksa lõige muudatusettepanek viis eh, kolmes osas, nimeline hääletus iga osa osas, esimene osa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üheksakümmend seitse poolt, nelisada kuuskümmend viis taha, eh, vastu tagasi lükatud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud neljasaja kaheksakümne kolme pooltähelaga nelikümmend kaheksa vastu kolmkümmend seitse. erapooletud viimane osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on päris äh, pingeline, kakssada viiskümmend üheksa poolt, kakssada üheksakümmend vastu, üheksa erapooletut ei võetud vastu kolmandat osa. kolmkümmend kuus eraldi hääletused, kes on poolt, vastu, vastu võetud. lõige nelikümmend üks, muudatusettepanek üks, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, kontrollime elektrooniliselt. ma arvan, et on tagasi lükatud, aga mõningad kolleegid ei liigutanud üldse ennast. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja täiesti selge enamusega tagasi lükatud. panen hääletusele äh, lõike nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend üks, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitsekümmend kaks poolt ja nelisada seitsekümmend kolm vastu, üksteist erapooletut, seega tagasi lükatud. kogu resolutsiooni ettepanek muudetud kujul hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud viissada kolme poolt ja viiskümmend üks vastu, kümme erapooletut, selge enamusega vastu võetud, palju õnne härra Milamonile. vastavalt päevakorrale kaks resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad vahepealset kaubanduslepingut Tur Turkmenistaniga. enne kui me läheme hääletuse juurde, on sõna härra Kasparil kallid kolleegid vastavalt reeglile sada nelikümmend seitse paluksin, et lõpphääletus lükatakse edasi järgmisele osaistungjärgule. eelne arutelu viitas selgelt sellele, et enamik parlamendiliikmetest on nõus selle kokkuleppe allkirjustamisega, kuigi neil on sellega probleeme. paljud on aga seisukohal, et selle kokkuleppe taaselustamine, mis on kuid juba külmutatud, parandab suhteid Türk-, Türkmenistani ja Euroopa Liidu vahel aga me ei tohi lihtsalt nõukogule siin vabu käsi anda, me vajame nõukogult ja komisjonilt tagatisi, et kui inimõiguste olukord halveneb, siis parlamendi nõudmisel kaalutaks tõsiselt selle kaubanduslepingu peatamist. kahjuks komisjon andis ainult osalise nõusoleku selleks ja nõukogu ei andnud üldse mingit nõusolekut, nii et, et ma teen ettepaneku, et me lükkame mõlemad lõpphääletused edasi seni, kuni me saame vastavad lubadused komisjonilt ja nõukogult, aitäh. vastavalt artiklile sada seitsekümmend neli meie kodukorra reeglitest me, me protseduurireeglid nõuavad et kas on sõnavõtja, kes sooviks selle poolt sõna võtta ja keegi vastu sõna võtta. härra Viirsma, palun. aitäh, ma olen nõus kolleeg Kaspariga, et me tõesti peaksime edasi lükkama hääletuse, selle lõpphääletuse, sellepärast et eilne arutelu andis selgelt mõista, et eriti just nõukogu ei ole valmis Euroopa Parlamendile andma piisavat võimalust tegelikult jälgida olukorda Turkmenistanis ja kuna me ei saanud piisavaid tagatisi, siis ma toetan härra Kaspari ettepanekut hääletus edasi lükata. väga kena, kas on kolleege, kes sooviks sõna võtta see vastu? ma ei näe seega panen hääletusele edasilükkamise taotluse, kui te tahate edasilükkamist, siis äh, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, nii et on edasi lükatud. ja samamoodi ka Kaspari raporti ja täpselt samadel põhjustel. vastavalt päeva, härra Kaspari, palun. Ähm, härra president, ähm, ettepanek ettepaneku sisuks oli lõpphääletus edasi lükata, mitte muudatusettepanekute osa? meil ei olnud vastavat informatsiooni, me, nii et väga tähtis täpsustus, nii et äh, hääletame muudatusettepanekuid ja vastavalt päevakorrale härra Kaspari raport, kolme, äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et sellega me äh, piirdume, sellepärast et lükati edasi ainult lõplik hääletus. vastavalt päevakorrale hääletame härra Lambrinidise raportit Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine internetis. Je vous en prie. Sehr geehrter Herr Präsident, der Antrag. Herr Präsident, äh, ettepanek oli, et ainult kaks lõpphääletust lõpetakse tagasi, aga muudatusettepanekud peaksime läbi hääletama, nii et ainult kaks lõpphääletust hääletame siis järgmisel täiskogul. jah, meie istingut talitused ei saanud päris samamoodi aru, aga hääletame siis Turkmenistani raporti muudatusettepanekuid, mitte teie ja äh, raporti muudatusettepanekud. nii et äh, nelja fraktsiooni äh, resolutsiooni ettepanek, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. lõige kaks, muudatusettepanek neli, vabandust, neli, jah, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks, osade kaupa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime teist osa. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. poolt kakssada üheksakümmend seitse, vastu kakssada viiskümmend kuus, kuus erapooletut, ka see osa vastu võetud. lõige viis, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, kolmsada üksteist vastu, kaheksa erapooletut, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitse, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, samamoodi tagasi lükatud. lõige seitse, muudatusettepanek kaks, suuline muudatusettepanek, proua Flotr. jah suurepärane muudatusettepanek, mille meie fraktsioon esitas ja see võimaldab meil tõesti vaadata, milline on olukord inimõigustega, aga seda on võimalik veel parandada, kui me äh, asendame leppe allkirjastamise väljavaate ku, öö, äh, selle leppe ratifitseerimise väljavaatega, et see oleks õige sõnast, sõnastus. see on õiguslik äh, täpsustus, kas on kolleege, kes oleks, on vastu sellele? ma ei näe, et nelikümmend kolleegi püsti tõuseksid nii et äh, nüüd panen ma hääletusele muudetud kujul selle lõike, muudatusettepanek kaks ja kes on poolt? kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud. lõige kaheksa, kontrollime. Äh, muudatusettepanek kaks, kontrollime. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ma nägin õigesti, kolmsada kaheksakümmend kuus vastust, sada nelikümmend seitse poolt, kuusteist erapooletut, nii et tõesti tagasi lükatud. lõige kaheksa, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja seega ei toimu nimelist lõplikku hääletamist, sellepärast et see on edasi lükatud. nii et lõpuks mõistsime kõike seda, mida meie raportöör soovis meile öelda vastavalt päevakorrale härra Lambriniidise raporti hääletus turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine internetist. härra Goebbels, palun, kas veel mingi probleem? härra president, mulle tundub, et, et te hääletasite, viisite läbi ühe, läbi ka Äh, Kaspari äh, raporti muudatusettepaneku, aga ma ei hääletanud selle vastu ega poolt, sellepärast et ma olin alles eelmise äh, raporti juures. et seal oli ainult üks muudatusettepanek ja siis lõpphääletus. põhimõtteliselt vastas ekraanil ära toodu sellele, mis mina ütlesin, aga kui kolleegid soovivad, et me hääletaksime uuesti seda siis, et ei oleks mingisugust arusaamatusi sellega, otsime, otsime üles selle öö, paberi, mis võib-olla juba arhiivi poole teel oli, nii et, et tegemist on sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud, jah, tõesti, ja see muudab kõike vastavalt päevakorrale nüüd lõpuks see hääletus, mille ma olen juba kolm korda välja kuulutanud, härra Lambrini Niidise raport turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine internetis. soovituse ettepanek lõige üks punkt H. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakssada kakskümmend üks poolt, kolmsada seitseteist vastu, üheksa erapooletut, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. elektrooniline kontroll on avatud muudatusettepaneku neli kohta, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks poolt, kakssada seitsekümmend üheksa vastu, kakskümmend neli erapooletut. ja muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakssada nelikümmend neli poolt, kakssada üheksakümmend üks vastu, viis erapooletut, seega tagasi lükatud. ma arvan, et Rahvaparteil on äh, suuline muudatusettepanek, kui ma olen nüüd õigesti informeeritud. kas keegi Rahvaparteist ah, tõesti mind on valesti informeeritud? et ma tahan teile öelda, et esimest korda minu ema ja isa on siin seal äh, täiskogu saalis ja nüüd te üritasite mind raskesse olukorda panna. edasi, lõige üks, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. panen hääletusele lõike äh, üks äh, eraldi hääletus, kes on poolt, kes jääb vastu, aga väga palju kolleegid üldse ei liigutanud äh, kätt, lõige üks elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud õigesti tegime, et kontrollisime kakssada viiskümmend üks poolt, kakssada kuuskümmend vastu, kaheksa erapooletut, seega tagasi lükatud. Äh, põhjenduspunkt Q, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen hääletusele kogu resolutsiooni ettepaneku muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud nelisada kaheksakümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, kakskümmend üks erapooletut, seega vastu võetud, palju õnne meie raportöörile. ja lõpuks viimane hääletus, raportöör härra Lambrinidis, jah, palun suur tänu härra president suur tänu kõigile üles näidatud toetuse eest ma tahaksin ainult ühe asja selgeks selgitada äh, suuline muudatusettepanek on hääletusnimekirjas kuid keegi seda ei toetanud mis tähendab seda et seda ei pandud üldse hääletusele jah õige, väga hea, aitäh. jah, ma kinnitan teile, selleks, et suuline muudatusettepanek saaks vastu võetud, siis peab ta olema ka suuliselt välja, välja öeldud, nii et te saite täiesti õigesti aru. E, viimane hääletuse resolutsiooni ettepanek e, keskkonnakomisjoni poolt laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt. E, lõige kolm, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniline hääle, äh, hääletus, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, kakssada kuuskümmend neli vastu, neli erapooletut, seega tagasi lükatud. lõige kolm äh, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, era-, palju äh,, vastu võetud. Äh, lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, ma arvan, et on vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, teine osa, lõpetame hääletuse, on vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, kakssada viisteist vastu, kolm erapooletut. paragrahv viisteist eraldi hääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. panen hääletusele kogu resolutsiooni ettepaneku nimelisel hääletusel. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? lõpetame hääletuse, nelisada kuuskümmend üheksa poolt, kaheksa vastu, kolm erapooletut, seega vastu võetud. palju õnne autoritele! oleme lõpetanud hääletuse, aga alustame hääletuse selgitustega. J'ai jamais autant parlé.